okei okay., on behalf of the äh, niisiis, Euroopa Parlamendi nimel ma sooviksin tervitada kõiki rahvusparlamentide esindajaid ja samuti Euroopa Parlamendi liikmeid kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa parlamentaarsel nädalal. mul on väga hea meel teile teatada, et sada kuusteist liiget kahekümne seitsmest liikmesriigist on saatunu, saabunud siia, kaks liiget kandidaatriikidest ja samuti üks vaatlejariigist. meie parlamentidevaheline sessioon pöörab täna tähelepanu majandus- ja rahaliidu laiendamisele ja süvendamisele. lubage mul öelda paar sõna Euroopa Parlamendi seisukohast lähtudes. euro on üks Euroopa integratsiooni selgemaid sümboleid ja meil on väga hea meel, et rohkem kui iga kolmas Euroopa Liidu kodanik arvab, et ühine valuuta on hea. see on kõige suurem toetus eurole alates selle kasutuselevõtust kahe tuhande teisel aastal. me loodame, et kõik Euroopa Liidu kodanikud peagi saavad euro kasutusele võtta, me ootame et Horvaatia ja Bulgaaria äh, saaksid peagi paika kõik vajalikud nõuded, et nad saaksid ka Euroopa ühisrahaga liituda, lisaks sellele me peame arutama oma ühise valuuta nõrku kohti äh, mis kerkivad eriti esile just majanduskriiside ajal. Euroopa Parlament äh, saavutanud olulist e-, edu majandusliidu edendamisel, aga mõningad puudused, mida on käsitletud juba üsna mitmetes Euroopa Parlamendi resolutsioonides, vajavad veel lahendamist. ECONi komisjon hakkab arutama seda, äh, kuidas me peaksime edasi liikuma, äh, kapitaliturgude liidu valdkonnas samamoodi, kuidas paremini mõjutada Euroopa reaalmajandust ja kuidas parandada otsuste tegemise läbipaistvust, kuidas parandada demokraatlikku aru, an-, aruandlust. võttes arvesse seda, et äh, meil seisavad, seisab ees krüptovaluutade pealetung, siis on see väga olulise tähtsusega, samamoodi eelarvekomisjonis me tegeleme ka niisuguste reformidega ja me uurime üsna hoolikalt nõukogu kavatsust kaasata eelarve instrumendid, mis peaksid toetama lähenemist ja konkurentsivõimet. Äh, lõpuks me kavatseme rääkida ka Euroopa töötuskindlustusest, tagamaks seda, et inimesed, kellel ei ole tööd ja kes on kaotanud töö erinevatel põhjustel, oleksid rohkem kaitstud. see on veel üks väga olulise tähtsusega ehituskivi meie majandus- ja rahaliidu müüris ja viimaks Euroopa Parlament on esitanud üleskutse parandada demokraatlikku aruandlust ja me oleme pöördunud, pöördunud ka eh, rahvusparlamentide poole, et nemad ütleksid, kuidas nende arvates on võimalik parandada eh, rahvusparlamentide tööd Majandus- ja Rahaliidu valdkonnas. enne kui ma annan sõna meie tähtsatele külalistele meenutan ma mõningaid kodukorra reegleid, arvestades seda, et meil on täna väga palju osalejaid, siis palun pidage seda silmas, et ilmselt päris kõik teist sõna võtta ei saa pärast meie äh, kõnelejate sõnavõtte. ja seetõttu paru, palun ka, et te oma sõnavõtud hoiaksite üsna lühikesed ja kui me kehtestame teile ta-, ajapiirid, siis palun pidage nendest kinni. oma, e, teie ees laual on e, sõnavõtukaardid, nendega te saate väljendada soovi sõna võtta, kui te tahate sõna võtta, siis täitke see kaart ja andke see e, siin saali teenindaja kätte, see puudutab nii külalisi kui ka parlamendiliikmeid. me üritame anda sõna kordamööda, üks Rahvusparlamendi esindaja, siis jälle Euroopa Parlamendi esindaja ja nii edasi. vaatame igal juhul, kuidas see meil siin siis toimib, aga nüüd ma annan sõnajärje üle Horvaatia parlamendi eh, eelarve komisjoni juhatajale Groždana Beritšile. lugupeetud külalised, parlamendi li-, liikmed ja meie tänased külalised, härra Marius Sentana, eurorühma juhataja, volinik Valdis Dombrovskis, Euroopa Komisjonist, härra Paolo Gentiloni, majandusvolinik samuti Euroopa Komisjonist, härra Fabio Panetta, Euroopa Keskpanga juhatuse liige ja lugupeetud rahvusparlamentide liikmed ja lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. lugupeetud Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee liikmed ja Euroopa regioon, regioonide komitee liikmed. Horvaatia eesistumine saabus väga tähenduslikul ajal, kakskümmend kaheksa aastat pära-, pärast Horvaatia iseseisvuse tunnustamist. pärast seda, kui Horvaatia tegi läbi liitumis menetluse, teostas kõik vajalikud reformid, astus ta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis Euroopa Liidu liikmesriigiks. täna on meil suur rõõm juhatada Euroopa Liidu Nõukogu, kogu eelkõige arvestades just seda, et algamas on uus institutsionaalne tsükkel. Horvaatia jaoks on e-, Euroopa Liit pretsedenditu rahuprojekt, see on liit, mis lähtub ühistest väärtustest ja solidaarsusest. Horvaatia eesistumine saabus just niisugusel hetkel, et Horvaatia saab anda Euroopale oma panuse ja uue hoo. praegusel hetkel me oleme demokratiseerimas otsuste tegemise protsessi ja me toome Euroopa poliitikaid kodanikele lähemale, et paremini vastata nende lootustele ja ootustele. meie motoks on tugev Euroopa muutuvas maailmas ja mis meid teeb tugevaks, ühised väärtused, ühised eesmärgid ja teadlikkus, et ühiselt me oleme tugevamad ja me oleme oluliselt rohkem valmis tegelema kaasaegsete väljakutsetega. mul on eriline rõõm tervitada teid nii iseenda kui Horvaatia parlamendi nimel. mul on väga hea meel juhatada seda koosolekut koos koos proua Irene Dinjaliga Euroopa Parlamendist euro tsoon on kahtlemata viimase kümne aasta jooksul tugevnenud, peamiselt äh, tänu sellele, et tugevnenud on majandushaldus ja majandusjuhtimine. me töötame selles suunas, et Eurotsoon muutuks veel tugevamaks. meil on tarvis täiendavaid arutelusid erinevate lähenemiste kohta erinevatel tasanditel, nii et ma ootan väga huviga meie edasisi arutelusid ja nüüd ma palun, et härra Tšako Maric, eh, Ecofini juhataja, räägiks meile Ecofini praegustest prioriteetidest. sõnajärg läheb teile, palun. suur aitäh. Eh, suur aitäh, eh, proua Peric, proua Dinjali, eurorühma president, Euroopa Keskpanga esindajad, komisjoni esindajad, külalised, daamid ja härrad, mul on väga suur rõõm osaleda täna siinsel äh, siinsel konverentsil, mille Horvaatia on korraldanud koos Keskpangaga. see on väga olulise tähtsusega Euroopa, Euroopa poliitikate kuju, kujundamiseks, loomulikult on praegusel hetkel ka õige hetk heita heita pilk meie majandushalduse raamistikule. üks põhjus on see, et me alustame uut institutsionaalset tsüklit Euroopa Liidus. see on alati suurepärane võimalus äh, vaadata tagasi ja otsustada, mida me oleme juba saavutanud ja kuhu me tahame jõuda. teine suurepärane põhjus on see, et enamik meie majandushalduse reegleid on pandud paika enam kui kümme aastat tagasi ja need pandi paika siis, kui euro tsoon oli suures kriisis. praegusest seisukohast lähtudes me võime natukene selja taha vaadata ja võime möönda, et selles valdkonnas oleme me viimase kümne aasta jooksul palju saavutanud. Euroopa Liit on muutnud oma reeglipõhise poliitika koordineerimise keerukamaks ja see ulatub ka rahanduspoliitikatesse nüüd. liikmesriigid euro alal on võtnud kasutusele Euroopa stabiilsusmehhanismi, see on suurepärane vahend reageerimaks kriisidele. lisaks sellele on Euroopa Liit loonud pangandusliidu, mida mis tegeleb praegusel hetkel kõikide pangandusmehhanismide ülevaatamisega, Euroopa Keskpank on samuti olulist rolli mänginud ja kõik need äh, muutused on teinud Euroopa Liidu ja euroala oluliselt tugevamaks ja oluliselt lihtsam on tal nüüd tegeleda uute seisakutega, kui see oli kümme aastat tagasi. uued reeglid annavad uusi, uut hoogu, aga samal samal ajal ei pööratud uute reeglite puhul piisavat tähelepanu rahanduspoliitil-, poliitika protsüklilisusele ja samuti sellele, et meil oleks rohkem rahanduslikke puhvreid. oluline on seetõttu meeles pidada, et meie reeglid ja meie institutsioonid pandi paika väga konkreetsete probleemidega tegelemiseks, aga tänapäeval oleme me silmitsi juba teistsuguste probleemidega, näiteks nagu aeglane majanduskasv, madal inflatsioon ja madalad intressimäärad. me peame tegelema üha kasvava ja üha areneva tehnoloogiaga ja innovatsiooniga. lisaks sellele oleme me silmitsi kliimamuutustega ja demograafiliste küsimustega, eelkõige just uutes liikmesriikides. me peame pöörama tähelepanu ka nendele ohtudele, mis ähvardavad meid geopoliitiliste pingete ja kaubandusebakindluse tõttu. me peame pidama silmas seda, et meie jaoks on oluline, et rahandus, majandus- ja rahaliit oleks tugev ja arenev ke-, keskkond ning võtaks arvesse homse maailma probleeme ja väljakutseid. kui me edendame makro majanduslikku stabiilsust ja kestlikkust peame võtma arvesse ka keskkonna ja tehnoloogia faktoreid. komisjon astus selles suunas hiljuti esimese sammu, võttes vastu teatise halduse ülevaatest ning see teatis annab suurepärase ülevaate sellest, missuguse, kus me praegusel hetkel seisame oma majandushaldusega, loob selle jaoks suurepärase raamistiku ja küsi-, esitab õiged küsimused. ma ootan ka väga suure huviga avalikke arutelusid sel teemal, ma olen kindel, et Euroopa Liidu institutsioonid ja riiklikud ametkonnad panustavad kõik sellesse arutelusse. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana oleme me otsustanud pöörata tähelepanu kahele seadusandlikule paketile, äh, kaks pakk ja kuus pakk, äh, samuti makromajandusliku tasakaalustamatusele menetlusele. täna hommikul ECOFIN-i koosolekul kuulsime komisjoni ülevaadet majandushalduse raamistikust. ma usun, et on terve hulk kohti, kus liikmesriigid on ühte meelt, enamik arvavad, et meie rahandusraamistikud peavad eda-, edendama investeeringuid, pöörama tähelepanu rohelisele ja digitaalsele majandusele ning sellele üle, üleminekule, lisaks sellele on tarvis suurendada riikliku rahastuse majandusarengu sõbralikkust ja püüda lihtsamate reeglite poole, mida on lihtsam järgida ja kuhu on lihtsam siseldada majanduslikke muutujaid. rääkides Majandus- ja Rahaliidust, siis paranenud reeglipõhine koordineerimine on oluline, aga see ei ole veel kõik, meil on tarvis ka edasi liikuda ja mille Horvaatia on äärmiselt pühendunud majandus- ja raha, rahaliidu projektile, mitte ainult praegu eesistujana, aga ka seetõttu, et me soovime peagi euroalaga liituda ja me usume, et hästi toimiv majandus- ja rahaliit on kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide huvides Euro. euro on Euroopa Liidu valuuta ja enamik liikmesriike võtavad selle varem või hiljem kasutusele. seetõttu on väga oluline, et kõik liikmesriigid osanevad majandus- ja rahaliidu arendamise teemal. ma olen üsna veendunud, et eurorühma presidendil Mariol on sellel teemal meile täna hoopis rohkem rääkida, aga lubage ka minul paar sõna öelda, kuidas meie eesistujana näeme, missugused peaksid olema seadusandel, andliku tegevuskava prioriteedid. meie esmane eesmärk on parandada nõukogu positsiooni, lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi osa, osas. seadusloomeline töö selles valdkonnas tugineb Euroopa Komisjoni ettepanekule reformide toetusprogramm, kus on toodud siis välja vajalikud tingimused BCC jaoks, ühin-, ühine eelarveinstrument, mis võtab arvesse lähenemist ja konkurentsivõimet, on oluline nende riikide jaoks, mis on ühendanud oma riiklikud vahendid ja vahetuskursi. ma usun, et Euroopa Parlament pöörab suurt tähelepanu ka sellele teemale. ma loodan, et me saame arutada, alustada veel sellel poolaastal triloogi selles küsimuses. väga olulise tähtsusega element äh, sõltumatu ja tugeva majandus- ja rahaliidu suunas, on pangandus, pangandussektor, samuti paremad võimalused kriisidega võitlemiseks, ühesõnaga, meie jaoks on väga oluline ka Euroopa hoiuste tagamise skeem, see on siiamaani väga aeglaselt liikunud, aga me oleme kõik ühte meelt, et see on väga olulise tähtsusega element, mis puudutab mitmeid poliitiliselt tundlikke valdkondi. edu selle selles vallas nõuab aega ja pikki arutelusid, aga me soovime sellega samuti tegeleda. Hol-, Horvaatia eesistumise ajal jätkab nõukogu edise arutelu, arutelusid, lisaks sellele on meil tarvis edasi liikuda finantsintegratsiooni küsimustes ja see tähendab seda, et et me sooviksime pakkuda rohkem kasu investeerijatele, ettevõtetele ja kogu Euroopa Liidu majandusele, selleks on meil vaja täielikku kapitaliturgude liik-, liitu, see on samuti üks meie olulise tähtsusega eesmärke, mida me kavatseme arutada Zagrebis toimuval mitteametlikul ECOFINil. eesistumise ajal kavatseme teha kõik, mis meie või-, võimuses, et rajada kapitaliturgude liik, me toetame ka seda, et tuuakse välja uued prioriteedid, mis muuhulgas sätestavad ka tegevuskava uueks institutsionaalseks tsükliks. daamid ja härrad, nagu te näete, meie ees on väga palju tööd. see on väga oluline, eriti võttes arvesse, missuguse missugusel positsioonil on Euroopa praegusel hetkel. meil on tarvis leida lahendused ka ühiskondlikule ja keskkonnaprobleemidele, et teha paremaks uute põlvkondade elu, seetõttu on meil väga oluline kuulata vastastikku üksteise muresid ja töötada selles suunas, et me leiaksime parima lahenduse kõikide jaoks, kõikide meie kodanike jaoks. ma usun, et me suudame seda teha ja ootan huviga tänast arutelu, suur tänu! suur tänu! nüüd aga annan sõna härra Marja Tšentanole, kes on eurorühma esimees ja kes räägib meile natuke eurorühma prioriteetidest, palun. aitäh, tere päevast, head parlamendisaadikud, liikmesriikide parlamentide saadikud, ECOFIN-i nõukogu esimees ja head daamid ja härrad Euroopa Keskpanga president. on hea meel rääkida nendest teemadest kahe tuhande kahekümnenda aasta parlamentaarse nädala raames Lissabonis omaenda parlamendis arutama samuti neid teemasid sellest ajast saati, kui ma ametisse asusin, olen ma ligikaudu kolmekümnel parlamendi istungil käinud aastas, ma arvan, et see on oluline poliitiline arutelu ja parlamentide kontroll edendavad poliitika kujundamist ja elustavad meie demokraatilist protsessi mina räägin siin eurorühma majandusjuhtimisest, mis on keerukam kui riiklikul tasandil, aga sellegipoolest on see väga oluline. head daamid ja härrad, ühe valuuta toetus on praegu umbes seitsekümmend viis protsenti vastavalt Eurobaromeetri viimastele uuringutele. ja see on kõige kõrgem toetusmäär, mida me oleme näinud mina olen siin teie ees uhke eurooplasena, kes mõistavad ja hindavad euro väärtust eh, me ei saa neid kodanikke alt vedada, euro loodi kakskümmend aastat tagasi, aga vastavaid institutsioone või üksusi ei ole sellele loodud selleks, et õigesti ja adekvaatselt juhtida eh, seda valuutat ja see on kaasa aidanud eh, kriiside kujunemisele. seepärast oleme me nüüd eh, loonud ka tugivahendeid sellele populaarsele poliitikameetmele selleks, et eh, kodanike soove täita, peame kaitsma oma valuutat eh, võimalike ohtude eest. palju on selles vallas juba ära tehtud, aga palju on veel teha pärast suurt laienemist või suurimat laienemist pärast kõige algust on euroala majandus praegu aeglustumas, majanduskasv on aeglustumas ja seepärast on vaja arutada euroala majandusjuhtimist. kolm erinevat elementi on selles, esiteks ühised eeskirjad mis liikmesriikide fiskaalmajandus ja eh, rahanduspoliitikat juhib, see on meie majandusjuhtimise alustalaks ja Euroopa poolaasta on võib-olla parim näide sellest. üldiselt olen ma veendunud selles, et meie eeskirjadel põhinev raamistik on hästi toiminud ja liikmesriikidele on pakkunud see piisavalt eh, tuge selleks, et ebavõrdsusi, ebatasasusi eh, tasandada. teiseks, meie valits-, meie majandusjuhtimise edukus sõltub ka inst-, institutsioonidest, nendest ühistest kogudest, mille me oleme loonud ja need loodud üksused on nüüd toonud meid uuele tasandile. kolmandaks on olulised ka arutelud, üksteise survestamine, arutelud liikmesriikide ja institutsioonidega, seepärast euroala loodigi eurorühm loodigi ja selline ongi selle roll vastavalt aluslepingutele ja see iseloomustab seda, kui oluline eurorühm on. üha rohkem oleme kujundanud ka meie mitteformaalseid koordineerimisprotsesse, üks näide sellest on nii-öelda pehme koordineerimine, eh, meie eh, fiskaalseisukohad viimastel kuudel on arutatud eh, väljavaateid ja seda, milline peaks olema poliitikameetmete raamistik ja liikmesriikidel soovitatakse oma hoiakud kohandada vastavalt oma oludele ja kui eh, sellest kinni ei peeta, siis eh, tuleks toetada Äh, toetavamat lähenemisviisi, äh, lähenemisviisi edendada. Äh, samas tuleb kinni pidada ka eelarve eeskirjadest. riigipõhised soovitused on siin olulised ja riike hinnatakse vastavalt sellele raamistikule. ja selline näeb välja eurorühma tasandil koordineerimine, kas see toimib, see on väga asjakohane küsimus. kriis aitas meil tõhusamalt eh, sünkroniseerida oma tegevust ja praegu on meil kõige väiksem ebatasasus eh, meie eelarvepoliitikates üldse. me peaksime oma rahapoliitika samuti tõhusamaks muutma, aga hetkel on see, on need tehtud edusammud eh, meie EMU juhtimisest tulenevad ja see kõik on muutnud euroala vastupidavamaks. sellegipoolest eh, olukord on praegu teistsugune kui kümme aastat tagasi, kliimamuutused on suureks väljakutseks ja digitaalne üleminek, see kõik nõuab otsustavat ja ühistegutsemist. ka geopoliitilised pinged on suurenenud ja see toob kaasa suuremat ebakindlust seoses tulevaste kaubandussuhetega. praegu seisavad meie ees kriitilise tähtsusega valikud ja nendega peame me tegelema, kui me tahame kaitsta oma majanduslikku ja rahanduslikku iseseisvust ja sõltumatust. ja sellepärast tuleb hinnata seda, kas meie Eh, kas meie Majandus- ja Rahaliidu juhtimine on endiselt veel sobilik ja seda arvesse võttes vaatasime just üle meie eeskirjad ja eurorühm konsulteerib seal samuti. eelmistel, eelnevatel aastatel vaatasime üle ka Majandus- ja Rahaliidu ülesehituse või praegu seda veel teeme euroala süvendamisest, süvendamise koha pealt on see oluline, see teema on ka poliitiliselt tundlik, pikad arutelud on seal olulised selleks, et leida tasakaalustatud lahendusi. annan teile väikese ülevaate sellest tööst ja meie järgnevatest sammudest. kõigepealt meie eelarve vahendid, see on kõige uuem osa meie ülesehitusest kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ülemkogul võeti vastu otsus niimoodi edasi tegutseda, arutati kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal selle vahendi kasutamist ja tutvustan teile natuke selle peamisi elemente. me olime nõus, et kaasrahastada tuleb riiklikke reforme seal lähenemise ja konkurentsivõime edendamiseks. lähenemine või konvergents ei ole loomulik rahapoliitika ühtlustamise tulemus, seal on vaja riiklikke poliitikavahendeid, mis reforme edendavad. Need investeeringud ja reformid omakorda edendavad konkurentsivõimet. mida konkurentsivõimelisem ja ühtsem on euroala, seda eh, kasulikum ja seda toetavam saab olla ka keskpanga poliitika ja seda eh, parem on meie eh, euroala. riiklik kaasrahastamismäär nende riikide puhul, kus majanduslikud tingimused on kehvemad, peab olema tugev ja vaadatakse üle ja peab, riikidel peab olema võimalik tegeleda oma probleemidega. juunis kaks tuhat üheksateist räägiti euroala liikmesriikide sõltumatusest, strateegiline lähenemine investeerimis- ja reformikavadele, eurorühma ja euroala tippkohtumise kohtumiste järeldustel välja pakutakse see korraldus äh, aitab meil tugevdada meie äh, majanduspoliitika ühtlustamist ja koordineerimist ja see on midagi, millest tihtipeale jääb puudu meie ühiste eeskirjade soovituste rakendamisel. selle eelarveinstrumendi rakendamine on eh, parlamendi kontrolli alla kuuluv, nii et ma ootan teilt toetust. samas eh, võivad ka liikmesriigid mängida seal oma osa, kui liikmesriikide eelarve ettepanekuid välja kujundatakse. nüüd eh, paari sõnaga selle vahendi finantsaspektide kohta otsustati, et see instrument saab olema osa liidu eelarvest ja selle suuruse panevad paika riigijuhid. ma ei saa praegu prognoosida, milline saab olema selle suurus, aga vähemalt eh, algselt eh, saab see olema tagasihoidliku suurusega vahend, poliitilised arutelud peavad toimuma ja ma olen kindel, et meie liikmesriigid eh, näevad, kui oluline see on. hinnatakse selle vahendi olulisust eh, omavahenditega eh, seoses. eurorühm eile nõustus, millal tuleb IGA-d kasutada ja see aitab riigijuhtidel informeeritult eh, otsustada, millal tuleks seda vahendit kasutada ja euroala liikmesriikidel on selle abil võimalik äh, siis otsustada, millal on vajalik seda vahendit kasutada. Euroopa Liidu eelarve vaadatakse üle iga seitsme aasta tagant, sellegipoolest igal aastal, kui me prioriteedid paika paneme, on meie ees see küsimus, kas meil on piisavalt vahendeid selleks, et nende väljakutsetega toime tulla, kui mitte, siis peame me seda vahendit, valitsustevahelise kokkuleppe vahendit, kasutama ja seepärast ongi see nii oluline. mitte selle vahendi suurus, vaid selle tõhusus on oluline. ja selle vahendi rahastus ei ole praegu kõige olulisem seetõttu poliitikas on tihtipeale oluline ambitsioonikuse ja, ja pragmaatilisuse vahel tasakaalu leidmine, ma arvan, et te teate seda väga hästi. ma loodan, et läbirääkimiste ajal nõukogu ja parlamendiga ja kui räägitakse sellest instrumendist, et need läbirääkimised jõuavad piisavalt kiiresti lõpule ja kahekümne, kahekümne esimeseks aastaks saame seda kasutama hakata. veel mõne sõnaga Majandus- ja Rahaliidu süvendamisest, millega eurorühm on tegelenud viimastel aastatel, eelmise aasta septembris jõuti kokkuleppele selleks, et vastav leping kindlustada ESM-i reformi osas riiklikud parlamendid peavad samuti lepingut ratifitseerima ja see võib kesta kuni kahe tuhande kahekümne esimese aastani. Need instrumendid saavad olema kättesaadavamad ja kriisi ennetuse seisukohast samuti euroalal see vahend peaks eh, looma ka ühtse eh, kaitsekorra. sellega eh, jõuame me lõpule pangandusliidu kujundamisega kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks, kolm aastat varem kui kavandatud, on võib-olla sel juhul võimalik see kasutusele võtta. siis pangandusliidu kolmas sammas nii-öelda meie eh, investeeringute või hoiuste tagamise skeem on samuti siinkohal oluline, parem kriisi ohjamine ja finantsstabiilsuse tagatised. ja need arutelud on aserahandusministrite tasandile jõudnud juba ja ma arvan, et eh, see kõik on aidanud kaasa positiivse hoo saavutamisele ja ma loodan, et juuniks on võimalik eh, selline eh, ulatuslik plaan paika panna. ja see peaks aitama meil saavutada ühtsemat ja täiuslikumat pangandusliitu. see koos meie kapitaliturgudega, mis on samuti süvendatud, on olulised selleks, et meie rahandussõltumatust kindlustada. seega jõuangi oma sõnavõtu lõpuni, olulisi edasiminekuid on toimunud Majandus- ja Rahaliidu majandusjuhtimise valdkonnas, see on teinud meie euroala vastupidavamaks. me peame ja saame nüüd paremini hakkama kriisidega Eh, see toimis hästi kilbina majanduskriisi ajal, kodanikud, investorid ka väljaspoolt euroala mõistavad seda nüüd, nüüd on aga kerkinud uued eh, väljakutsed, mistõttu on praegu õige aeg vaadata üle Majandus- ja Rahaliidu juhtimine. Eh, tegu on tööga, mis ei ole veel lõpuni jõudnud, aga see, et me selles suunas liigume, näitab, et poliitiline tahe on olemas, isegi kui see liikumine peaks toimuma ainult järk-järgult poliitilised muutused meie institutsioonilises ja poliitika kujundamise maastikul eurorühmas areneb edasi ka tulevikus. suur tänu tähelepanu eest ja ma väga ootan teie eh, arvamusi. aitäh ja te küll võtsite natuke kauem sõna. nüüd aga annan sõna härra Valdis Dombrovskisele. ja et tema saab nüüd sõna. ta on suhtiv asepresident ja saab nüüd sõna, palun. European uh, National lugupeetud äh, istungi juhataja, head äh, riiklike Euroopa Parlamendi liikmed, mul on hea meel täna siin teiega arutada sügavamat ja tõhusamat majandus- ja rahaliitu. see on meie integreerimisprotsessi äh, keskmes, me peame tagama stabiilsuse selleks, et meie kodanikel, kodanikud ja ettevõtted oleksid edukad me peame ka tugevama, tugevdama oma rahvusvahelist arhitektuuri. tugev majandus- ja rahaliit eeldab ka tugevamat juhtimit. president von der Leyen on väga selgelt väljendanud oma suunistes, et majandusjuhtimine ja ähm, majanduslik ähm, vastutus käivad käsikäes ähm, Euro-, Euroopa Parlamendi kaasamine samuti äh, aitab sellele kõigile kaasa ja seetõttu olen täna siin teiega, et rääkida teiega Euroopa äh, poolaastast ja plaanin külastada ka liikmesriikide parlamente. ja seda kõike selleks, et me saaksime oma ambitsioonika tegevuskavaga reaalsusesse tuua. meil on teatud äh, valdkonnad, millele peame keskenduma. kõigepealt äh, Pangandusliidu äh, lõpuleviimise kiirendamine. eelkõige on selle eesmärgiks maksumaksjate raha säästmine selleks, et kodanikud ei peaks maksma pankade tehtud äh, vigade eest. samas on meil vaja tugevat ja integreeritud äh, finantssektorit, selleks et äh, üleminekuid ja tööstuslikke muudatusi rahastada vajalikul skaalal. komisjon on valmis liikmesriikidega ja ka Euroopa Parlamendiga tihedalt suhtlema, selleks et tegeleda pangandusliidu küsimusega see äh, hõlmab ka hoiuste tagastamise skeemi sedasorti küsimused, mis on võib-olla praegu vastuolulised, tuleb lahendada eh, Euroopa tuleviku huvides. me oleme põhimõtteliselt ka eh, Euroopa stabiilsusmehhanismi reformimisest huvitatud, loodetavasti õnnestub see meil peagi meil on olemas ka ennetavad töövahendid, mida me koostame ja loodetavasti on need võimalik peatselt ka õigusliku raamistikku integreerida. me peame lõpule viima ka kapitaliturgude liidu, see on äh, praegu veelgi olulisem, kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud on üksmeel selles, et meil on vaja sügavamat ja vähem killustunud kapitaliturgude liitu selleks, et toetada innovatsiooni, et aidata meie ettevõtetel kasvada ja töökohti luua. tegemist ei ole tehnilise, vaid väga poliitilise küsimusega. näiteks meie äh, VKE-del on vaja äh, mitmekesisemat juurdepääsu rahastamisvahenditele, selleks et nad saaksid Euroopas rahvusvahelisemalt tegelema, tegutseda ja meil on kavas ka äh, seda tagada. kapitaliturgude liik peab äh, tagama ka äh, peab tagama ka jaemüügi investeeringud ja me peame samuti maksunduse vallas rohkem ära te-, tegema ja ka selles osas on meil vaja teie toetust. samuti reformide toetusprogramm peab aastal kaks tuhat kakskümmend üks olema äh, tegevus valmis. Äh, BICC lähenemise konkurentsivõime eelarveline toetusvahend on äärmiselt oluline äh, selleks, et toetada struktuurireforme rahaliselt. see tagab ka vajalikud investeeringud. samuti teeme tööd Euroopa töötuse edasikindlustuse skeemi äh, kallal selleks, et äh, äh, šokke le-, tulevasi šokke leevendada ja et tugevdada meie majandus- ja rahaliitu. ja lisaks äh, meie majandusjuhtimise läbivaatus Ehm, algatab ka laiaulatusliku arutelu selle üle, mida võiks tulevikus teistmoodi teha ja sellest räägib äh, minu kolleeg hiljem rohkem. daamid ja härrad, tugev majandus- ja rahaliit, mis põhineb äh, tugevale majandusjuhtimisele, äh, pangandusliidul ja kapitaliturgude liidul, on see, mis tagab Euroopas majandusliku stabiilsuse, tugevdab euro rolli ja ja samuti tugevdab meie majanduslikku ja rahanduslikku autonoomiat. Euroopa Liit äh, toetab rahvusvaheliste reeglite põhist äh, tegevusmudelit, mis põhineb rahvusvahelisel koostööl. Äh, komisjoni presidendi eesmärgiks oli just ka see, et me saaksime tugevdada enda põhimõtteid ja sotsiaalturu olemust meie eesmärk on luua tugevam majandus- ja rahaliit, äh, rahaliit Euroopasse. suur tänu, volinik Dombrovskis. nüüd palun äh, härra Paolo Gentilonil, majandusvolinikul, kõneleda meile Euroopa Komisjoni majandusprioriteetidest. härra Gentiloni, palun sõna teile ehm.. suur tänu mul on suur rõõm sellel nädalal siin olla Euroopa Parlamendis, eelkõige just nädalal, mis äh, räägib äh, majandusjuhtimisest eelkõige. ma arvan, et äh, see on äärmiselt oluline just praegu, kui Euroopa Parlamendil on aina suurem roll Euroopa institutsioonides ja kogu süsteemis Euroopaga seotud teemad on aina, leiavad aina rohkem kõneainet kõikides parlamendides ja edasi kõnelen inglise keeles. praegune teema on eelkõige asjakohane seetõttu, et äh, nagu Valdis ütles, siis just äh, avaldasime komisjoni teatise meie majandusjuhtimise läbivaatamise kohta seega majandusjuhtimise alane arutelu toimub täpselt õigel ajal. meie praegune majanduslik olukord on äh, tõenäoliselt esimene asi, mida tuleb hinnata, meie ähm, möödunud äh, talveprognoos väljendas väga selgelt seda, et majanduskasv jätkab, jätkub see on toimunud ju, see on jätkunud juba seitse aastat, kuid see toimub aeglasemalt kui varem. seega on oht, et toimub aeglane kasv, on äh, madalad intressimäärad ja seda kõike väga pikka aega. samas esineb ka teatud väliseid riske, mis võivad olukorda mõjutada kõigepealt äh, koroonaviiruse epideemia Hiinas. seega mm, praegu toimub küll kasv, kuid ähm, me seisame silmitsi väljakutsetega. ametisse on astunud ka uus komisjon ja nii komisjon kui ka Euroopa Liidu institutsioonid Äh, peavad lahendama olulisi väljakutseid äh, seoses näiteks rohelise kokkuleppe, digitaalse üleminekuga ja ka demograafiliste väljakutsetega. Need kõik on äh, määrava tähtsusega Euroopa Komisjoni töös ja ka uue poli-, uues poliitilises tsüklis. ja need eeldavad ka suuri investeeringuid, kuid avaliku sektori investeeringud on jätkuvalt madalamad kui enne kriisi. kümme aastat tagasi algatasime läbivaatuse ja selle läbivaatuse käigus üritame aru saada, kuidas oleme rahalisi vahendeid kasutanud viimase kümne aasta jooksul ja soovime vaadata ka tulevikku selles osas, mida saab muuta eeskirjades, selleks et need toimiksid paremini. vaadates läbi selle, mis on hästi toimunud ja mis on halvasti toiminud, siis äh, siis tulemus on küllaltki lihtne, me oleme äh, puudujääki vähendanud, pärast kriisi on meil olnud pidev kasvuperiood. samuti on vähenenud võlg, kuid äh, võlatase on vähenenud eri riikides erineval määral. me oleme suutnud äh, vähendada ka ülejääki erinevates riikides üldiselt on eeskirjad teeninud oma eesmärki suures pildis, kuid äh, me, kuid äh, olukord on muutunud ja seetõttu me peame eeskirjad üle vaatama ja neid muutma. eesmärk äh, on tugevdada avaliku sektori rahaliste vahendite kompositsiooni, eesmärk ei ole eh, eeskirju mitte kuidagi eh, laiali lõhkuda, vaid neid uuendada selleks, et tulla toime meie uute väljakutsetega ja kui rääkida nüüd äh, eeskirjade muutmise eesmärkidest, siis mainiksin neist kahte. kõigepealt oleks äh, vaja eeskirjad muuta lihtsamaks. seda on lihtne öelda, mitte niivõrd äh, lihtne teha, kuna mõnikord on vaja komplekssemaid eeskirju, kuna on vaja väga mitmekesiseid vahendeid selleks, et otsuseid vastu võtta, kuid kui süsteem muutub liiga keeruliseks, siis on ka siis on ka kodanikel seda raske mõista ja isegi meie parlamentidel ja valitsustel. ja see mõjutab ka kogu protsessi läbipaistvust teine eesmärk oleks see, et eeskirjad toetaksid rohkem kasvu. eelkõige on meil vaja leida viise, kuidas soodustada investeeringuid selleks, et lahendada äh, meid ees ootavaid probleeme. me peame siin äh, ebakõlasid vähendama, see on küll keeruline, kuid äh, arutelud aitavad meil seda teha me peame vaatama tulevikku ja me peame äh, kasutama oma poliitilist head tahet selleks, et edendada avatud arutelusid ja ma arvan, et tänane arutelu samuti on hea vahend selleks, et neid tulemusi saavutada, aitäh! suur tänu, härra Gentiloni! ja viimane kõneleja on härra Fabio Panetta ta on Euroopa Keskpanga juhatuse liige. ma palun tal rääkida rahanduspoliitika tulevikust. palun, härra Paneta. Mr Deputy Prime Minister, Mr President lugupeetud külalised, volinikud, lugupeetud parlamentide liikmed, daamid ja härrad mul on suur au täna siin sõna võtta. majandus- ja rahaliit eeldab, et riikide äh, majandus- ja rahanduspoliitikad äh, töötavad sünkroniseerituna ja see eeldab koostööd ka Euroopa Liidu institutsioonide ja riiklike parlamentide poolt. juba algusest peale on äh, meil toimunud kaks põhilist arutelu, esimene neist äh, Äh, puudutab äh, integratsiooni ja mainib, et äh, lähenemine, poliitiline lähenemine peab toimuma enne majanduslikku ja rahanduslikku lähenemist. ja teine arutelu puudutab seda, kas kas uued liikmed võtta juba euroalasse või kõigepealt tugevdada euroala institutsioonilist alust. Need kaks arutelu näitavad, et Euroopal on ühtne soov ajapikku aina äh, aina tihedamaks liiduks muutuda. kuid kui me seda soovime ka saavutada, siis äh, tuleb seda toetada ka efektiivsete poliitikatega. mina näen siin kahte prioriteeti, kõigepealt äh, kui äh, Ähm, Euroopa Liit laieneb, siis ka EMU poliitikad peavad äh, sellega sammu pidama ja samuti äh, olemasolevad ja tulevased äh, euroala liikmed peavad tagama, et uued liitujad on selleks täielikult valmis. see väldib seda, et EMU süveneb liiga aeglaselt või laieneb liiga kiiresti. Euroopa integratsiooni on vaja aina rohkem kui varem. üksi ei suuda Euroopa majandused äh, suuremate regioonidega sammu pidada ja neil ei ole piisavalt võimu rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes ja nende valuutad ei ole piisavalt tugevad rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liidu tasandil koordineerimine suurendab meie kõigi äh, mõjuvõimu maailmas. kuid äh, majanduslik integratsioon äh, Äh, eeldab ka mm, tugevat juhtimist selleks, et me saaksime sellest kasu lõigata äh, majandus- äh, ja rahaliit, kui seda adekvaatselt ei juhita, siis võib see pigem suurendada lõhesid riikide vahel kriisi ajal sai nendest ohtudest ka reaalsus. meil tekkis äh, võlakriis ja sellega seotud äh, majanduslangus aastatel kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist, äh, mida kuskil mujal peale euroala ei toimunud. majandusruumi stabiliseerimise nimel alates aastast kaks tuhat kolmteist on äh, euroalal loodud enam kui üksteist miljonit töökohta. samuti võeti samme selleks, et EMU arhitektuur äh, oleks äh, tugevam, selleks, et meil oleks institutsioonilisi vahendeid selleks, et et pankade probleemidega toime tulla ja abistada hätta jäänud riik, liikmesriike. kuid äh, me peame veel palju ära tegema. inflatsioon on jätkuvalt liiga madal, majanduskasv küll stabiliseerub, kuid äh, see on küllaltki aeglane. meie majandusel on jätkuvalt vaja tuge maja, rahanduspoliitikalt selleks, et äh, et äh, inflatsioon toetaks meie eesmärke rahanduspoliitika ei ole piisavalt toetanud fiskaalpoliitika ja teised poliitikavaldkonnad. ja see on kaasa toonud selle, et inflatsioon ja majanduskasv on madalamad, kui need muidu oleks. kriis on meile äh, meelde tuletanud olulist õppetundi kui Euroopa Liit ja euroala soovivad laieneda, siis tuleb tugevdada institutsioonilist raamistikku. kõige suurem esimene väljakutse on viia lõpuni nii Pangandusliit kui ka Kapitaliturgude Liit, selleks et äh, tagada tasakaalustatum äh, finantsstruktuur. euroala mitmekesisusest saaks sellisel juhul tugevus, mitte nõrkus, sest äh, finantsomandid oleks mitmekesisemad. turud äh, leevendaks siis ka šokke ja vähendaks vajadust avaliku sektori vahendite kasutamiseks. võib äh, juhtuda, et aina raskem on ühisprojektide jaoks äh, rahastust leida see aga tähendab, et meil on vaja luua tugevamad institutsioonid, millel oleks selge mandaat ja demokraatlik toetus, eelkõige euroala laienemise valguses. ja laienedes peab meil olema ka süvendamise tegevuskava olemas ja need peaksid käima käsikäes poliitilistes diskussioonides majandus- ja rahaliit aga ei tähenda, et riikidele, riigid ei pea ise vastutust kandma. majandus- ja rahaliit toob kaasa erinevad äh, võimalused, kuid neid on võimalik äh, ka raisku lasta ja ajaloos oleme me näinud näiteid ka sellest. me peame tagama selle, et äh, EMU liikmesriigid tagavad, täidavad ka enda kohustusi. sest see on kõikide huvides. ja on küll oluline, et äh, riigid enne Euroopa Liiduga ühinemist äh, võtavad üle Euroopa Liidu mm, õigusraamistiku, kuid see kõik ise ei ole piisav selleks, et äh, saada püsiv õigus Euroopa Liidu liikmesuseks meil on vaja täita väga palju erinevaid tingimusi. meil ei ole ei konkurentsivõimet ega lähenemist, kui institutsioone ja juhtimist ei tugevdata ja seda ei käsitleta prioriteedina. nagu äh, aluslepingutes kirjas on, siis on meil vaja pidevat ja jätkusuutlikku lähenemist, see tähendab, et kõik liikmesriigid peavad samuti äh, lähenemisega tegelema. paljud riigid ei äh, ei kasutanud neile äh, antud vahendeid selleks, et äh, ebakõlasid vähendada. Need riigid, mis äh, liitusid hiljem, said sageli olukorraga paremini hakkama. kõik riigid, mis soovivad euroalaga ühineda, peavad nüüd uute tingimuste kohaselt olema valmis mitte ainult ühisvaluutaks, aga ka pangandusliiduks. ja potentsiaalsed liikmed peavad äh, Mm, tagama, et nende keskpanga ja Euroopa Keskpanga vahel toimub tihe koostöö selleks, et äh, võimalikud nõrkused äh, kõrvaldada ja seda ECB järelevalve all. küsimus on selles, kas euroala laienemine äh, peab olema jätkuvalt kodanike ja nende valitud esindajate poliitiline otsus tugev järelevalve on kõikide osapoolte huvides. selle asemel, et asjatult vaielda liidu laienemise kohta, ütleksin ma, et euroala laiendamisega peavad kaasnema ka tingimused selle süvendamiseks. parlamentidel on siinkohal äärmiselt oluline roll mängida, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid saavad äh, saavad äh, tagada selle, et äh, institutsioonid ja esindajad äh, ka vastutavad enda tegevuse ja tegevusetuse eest. suur tänu! aitäh, härra Panetta! meil on nüüd väga pikk kõnelejate nimekiri, kõigepealt anname sõna rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmetele. esiteks saab sõna proua Gretu Rumeenia senatist, ärge unustage, et teil on kaks minutit sõnavõtuks, sest et sõnasoovijate nimekiri on tõesti väga pikk. Thank you very much. suur tänu. mina olen algusest peale artikkel kolmekümne konverentsidel osalenud, riskides sellega, et ma olen väga igav kordan ma ikka ja jälle, et Euroopa raha tervise huvides on oluliselt olulisemad muud teemad kui riigieelarvete tasakaalustamine, meie käest küsitakse kogu aeg, kuidas on sta-, stabi-, stabiilsuse ja kasvufondi tasakaaluga, me tegeleme tasakaalustamisega, seda on vaja ja see on kõikide jaoks kasulik. ma ei ei saaks olla õnnelikum, ma arvasin, et ma, mul on õigus, aga ei, see ettepanek puudutab ainult Euroopa e, euroala, aga seda, aga, ja see viitab sellele, et me küll tunneme suurt huvi Euroopa euro vastu, aga mitte niivõrd kogu Euroopa Liidu vastu, me peame kaasama euroala aruteludesse ka need liikmesriigid, kes veel ei ole euroala liikmed, nad kuuluvad ju ühtsesse turgu, meil on olemas väga-väga suur majandusintegreeritus, nad saavad kasutada ära ainult ajutisi soodustusi. ja nad saavad kasutada Euroopa kapitali oma pangandussektoris ning nende peamised kaubanduspartnerid on ju euroala liikmesriigid. Need liikmesriigid on täpselt sama palju erinevate majanduskriiside ohvrid kui euroala ara liik-, liikmesriigid. selline vahetegemine euro ja mitte euro riikide vahel on kahtlemata juba algusest peale väga ohtlik, see toob kaasa euroskeptilisi seisukohti, kui me soovime, välja arvatud juhul, kui me soovime päästa euro, aga mitte Euroopa Liidu. euro on Euroopa Liidu usalduspõhine valuuta ja me saame tel-, teha selle tugevamaks ainult sellisel juhul, kui me usaldame nii eurot kui Euroopa Liitu. ja selle riski kontrollimise, riski jagamise mehhanisme, suur aitäh. nüüd härra Pimenon äh, Läti seimist. ja suur aitäh mulle sõna andmast. mis puudutab selle arutelu peamist teemat, majandus- ja rahaliidu juhtimist me räägime siin fiskaalkompaktist, selle prioriteetsusest, esimene metoodika, kuidas määrata tulemusi, kuidas on asi, mis tuleks uuesti ümber vaadata. väga raske on hinnata, mida teha, et poliitika vigu vältida praegusel hetkel ei ole eeskirjad piisavalt läbipaas-, pääs-, läbipaistvad, kulutused on otse valitsuste kontrolli all, potentsiaalsete arengute ja kasvu arvestamine peaks toimuma oluliselt pikema ajavahemiku jooksul kui ko-, kui kaks aastat, nagu see praegu toimub, kolm või parem isegi neli aastat oleks sobilik. lisaks tuleks riik tuleks äh, defitsiidi arvutamisest vabastada terve rida erinevaid äh, investeeringute tüüpe, tagamaks paremaid investeeringuid ja lõpetuseks, kuldne riikliku rahastuse reegel peaks saama rahanduspoliitika määratlemise aluseks. nii et valitsus saaks ainult investeerida, kuid mitte rahastada. see tooks kaasa majanduskasvu ja institutsioonide vahelise usalduse kasvu. praegusel hetkel peavad Euroopa Liit ja euro, eurotsoon rahastama kestlikku arengut, see on väga olulise tähtsusega meie liidu kestmajäämise osas. kui rahanduspoliitika ei muutu, siis tõsi, me ei saa asjadega hakkama. suur tänu teile. nüüd on järg, nüüd äh, härra Alfred Sand, Euroopa Parlamendi liige, suur aitäh teile, euroala pro-, edu arutamine on muutunud üsna keelukamaks, keerukamaks ja keerukamaks. me räägime lõpututest tehnokraatlikest meedetest, millest te võib-olla saate aru. tundub, nagu toimuks euroala arutelud hoopis teisel planeedil enamik rahvusparlamente ei ole kunagi kohal, kapitaliturgude liit on ümber pööra-, pööratud, kogu see asi tundub täiesti arusaamatu. tõsi, riiklike ri-, liikmesriikide eelarve puudujääk on enam-vähem kontrolli all, eurost on saanud tegelikult täiesti tehniline projekt, see on niisugune projekt, kus omavahel mängivad tehnokraadid, samal ajal aga Euroopa Liidu liikmesriikide eelarved on probleemsed, minu arvates me peaksime pöörduma tagasi strateegilise poliitika juurde, aktsepteerime seda, et Eurotsooni projektil on nii kaotajad kui äh, võitjad ja me ka peame leidma lahenduse, mis oleks rohkem tasakaalus, mis sobiks kõikidele, meil on tarvis saavutada tasakaal, mis sobib kõikidele, meil on tarvis ettepanekuid, mis võimaldaks kasutada neid struktuure, mida on ette pandud juba tükimata aega aga kõik see ei juhtu. nüüd järgmine võimalus on muidugi eh, viimaste aastate tehnokraatliku lähenemisega edasi minna, aga aga kogemused räägivad, et kui me niimoodi teeme, ka, ka siis ei hakka euroala eriti hästi arenema ja kui saabub järgmine kriis, siis on olukord veelgi, veelgi hullem. järgmine kriis saabub, meie ei ole mitte sugugi sellega arvestanud ja Brexit on küll, on küll toimunud, aga britid ei olnud ju nagunii Euroopa äh,, Eurotsooni liige. nüüd palun Horvaatia parlamendi esindaja. suur aitäh, proua eesistuja. kallid kolleegid, ma räägin nüüd oma emakeeles, horvaadi keeles Euroopa Liidu majandus haldus toetub peamiselt äh, eeskirjadele, viimasel ajal me tegelesime peamiselt eeskirjade lihtsustamisega stabiilsuse ja kasvupaktu läbi ning samuti fiskaalpakti loomise läbi, see on üks osa stabiilsuse ja koordineerimise lepingust. Euroopa Majandusühenduses ei ole mingisuguseid mm, meetmeid, mis aitaksid tegeleda mikro majanduslike šokkidega. sel nädalal räägiti mitmetest probleemidest ja kõige selle tõttu on mul väga hea meel, et äh, on loodud Euroopa stabiilsusmehhanism, mis on mõeldud just nimelt selleks, et aidata neid euroala liikmeid, kes on silmitsi rahandusraskustega. see peaks tugevdama ka Euroopa poolaasta mehhanismi, mehhanismi, mis peaks toetama neid liikmesriike, kus on probleeme makromajanduslike tasakaalustamatustega. ning need liikmesriigid, kes ei soovi oma probleemidega tegeleda, nende puhul rakendatakse korrektiivseid meetmeid kapitaliturgude liik-, liit on samuti olulise tähtsusega. Thank you very much, now suur aitäh teile, nüüd saab sõna härra Schlotwig Hollandist. Thank you, chair. suur aitäh. lugupeetud esimees, mul on küsimus härra Tsentaniole. ma lugesin tema tweet'i ja see oli vastuseks meie rahandu-, rahandusministri Rukstadvidile, kus tema rääkis sellest, et, et Hollandi parlament pöörab väga suurt tähelepanu sellele, et eurorühm eurorühmas valitseks läbipaistvus ning vastuseks tuli tweet, et äh, täiendav läbipaistvus hakkab toimuma samm-sammult ja seetõttu ma tahaksin küsida, kas teil on plaanis mingisuguseid järgnevaid samme aastal kaks tuhat kakskümmend, äh, kuidas läbipaistvust parandada ning äh, samuti missugused oleksid ettepanekud uh, uh, kuidas need dokumendid, mis uh, peaksid re-, reguleerima euroala tegevust, jõuaksid kiiremini avalikkuse ette, suur aitäh! aitäh! nüüd härra Pislaru, tema on Euroopa Parlamendi saadik ja suur aitäh, mina olen tuleviku suhtes suhteliselt pessimistlik ja suhteliselt pessimistlik olen ma seetõttu, et me siin oma roheleppega üritame küll kujutada tulevikku, mõelda, milline ta peaks tulema, olema, sedasama me peaksime ka tegema majandus- ja rahaliiduga mulle tegelikult teeb muret see, et liitumislepingutes on kohustus varem või hiljem liituda Eurotsooniga. meil on riike, kes ei ole valmis, aga meil on ka riike, kes on valmis, aga kes ei soovi euroalaga liituda ja seda me peaksime just, me peaksime tegelema just nende riikidega, me peaksime tõstma nende riikide teadlikkust. Need riigid, kes ei ole valmis, neid on tarvis aidata ja seda menetlust oleks tarvis kiirendada. pärast Brexitit peaksime me eriti kokku hoidma ja ärgem unustagem, see on tuleviku projekt ma olen ka Euroopa Parlamendi raportöör eh, investeeringute raporti vallas ning mul on hea meel teile öelda, et meil tegelikult mõningad instrumendid ikkagi on ja eh, samuti mõned innustamisvahendid liitumaks, nii et aga oluline siinkohal on leida õige tasakaal ja tulla nende vahenditega välja läbipaistvalt ja niimoodi, et me saaksime ka aru anda oma kodanikele ning lõpuks, kuigi see ei ole sugugi vähetähtis, ma tahaksin rõhutada asjaolu, lähenemine on väga olulise tähtsusega. igasugune lähenemine, kui me räägime roheleppest või räägime digitaalsest arengust, me ei tohi iial huvi unustada sotsiaalseid investeeringuid lapsed, sotsiaalprobleemid, elamumajandusprobleemid ja nii edasi, sest et niimoodi me kasvatame usaldust Euroopa Liidu vastu ja toome kodanikud lähemale, suur aitäh! suur tänu teile ja nüüd härra Lavovitš, Horvaatia parla-. suur aitäh! Äh, proua president, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikut. jätkusuutlikkus pärast majanduskriisi on toonud Euroopa liikmesriigid kokku, võimaldanud leppida kokku pangandusliidus Euroopa Liidu tasandil. see on Euroopa Liidu ja euroala haldamist muutnud. panga, pangandusliit ei ole veel lõplik, see tuleb, seda tuleb täiendada veel Euroopa hoiuste kaitse kavaga ja samuti riskikindlustuste ja teiste kindlustustega EDIS ja pangandusliik peavad olema ühtsel tasand, Euroopa Liidu tasandil, see on eeltingimuseks, et usaldada Euroopa Liitu, lisaks on meil äh, moodustamisel kapitaliturgude liik-, äh, i uklanjanje barijera za prekogranično ulaganja. Do... okei okay,, sorry. kõneleja vabandab, ta rääkis liiga kiiresti seadusandlik raamistik selleks, et luua kapitaliturgude liit on üsna ulatuslik, see hõlmab erinevaid pankrotimenetlusi, piiriüleseid tegevusi, me tervitame nõukogu poolseid soovitusi selles valdkonnas, samamoodi seda, et euroala soovitused kutsuvad üles lõpetama pangandusliidu ja kapitaliturgude liigu, liidu loomusta-, moodustamise. suur aitäh, nüüd härra Kosor jätkuvalt Horvaatia parlamendist. lugupeetud proua president, kallid kolleegid lisaks institutsionaalsetele muutustele peame me tugevdama ka Euroopa Liidu ülesehitust ja seetõttu peavad Euroopa Liidu liikmesriigid võtma kasutusele uued eeskirjad ja uued mehhanismid. liikmesriigid peavad pöörama tähelepanu koordineerimismehhanismidele ja tundma end oluliselt rohkem omanikuna siin liidus selleks otstarbeks on meil tarvis lõpetada pangandusliit, luua kapitaliturgude liit ja kaasata kaitsemeetmed euroala tase, tasandil. kui me räägime Horvaatia arengust, siis me oleme vähendanud oma makromajanduslikke tasakaalustamisi ning seetõttu oleme saatnud taotluse liituda vahetuskursi mehhanismiga. selle võtsid väga heatahtlikult vastu meie kõik partnerid, kesk, Keskpank, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. läbirääkimiste ajal on Horvaatia näidanud üles soovi me menetlusega edasi minna, institutsioonid on näidanud üles poliitilist soovi euroala suurendamiseks. igas kavatsuste kirjas on Horvaatia võtnud kohustuse eh, võtta vastu terve rida meetmeid erinevates valdkonnas, tugevdada, eh, tugevdada eh, kõiki valdkondi, mida on nõutud, samamoodi võidelda rahapesuga, edastada teavet ja vähendada administratiivkoormust. Horvaatia kavatseb kõik need meetmed täita kahe tuhande kahekümne teistkümne, kahekümne teise aasta keskpaigaks, mistõttu on Horvaatia tugev kandidaat vahetuskursi mehhanismiga liitumiseks ning parlamendi roll Horvaatias on selle tegevuse juures võtmetähtsusega, aitäh. Now Mr Mavridis. aitäh. palun nüüd meie parlamendisaadikute nimel, Mavridis aitäh, mina räägin samuti emakeeles. Έχω την άποψη ότι η πραγματική σύγκληση των οικονομιών. Aitäh. räägime reaalmajanduslikust lähenemisest ja see on tõepoolest meie riiklikele majandustele kõige parem ja niimoodi me peaksimegi reageerima nendele populistlikele sõnavõttudele ja kõigile neile, kes tahavad kõrvaldada meie nägemuse Euroopast. peame reaalset lähenemist eh, toetama liikmesriikide majanduste vahel ja peame sellega seoses rääkima sellist, milliseid vahendeid oleks võimalik selleks kasutada, see on minu seisukoht ja vahel mulle tundub, eh, et et kõik justkui korduks üha uuesti. kui me nüüd räägime Euroopa poolaastast, siis väga konkreetselt meie fraktsioonina juba aastaid teeme ettepaneku selleks, et Eh, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt samuti tingimusi Euroopa semestrisse kaasata ja kui me vaatame struktuurialast süvendamist, siis teatavaid eh, majanduspoliitilisi vahendeid on seal vaja meie rahaliidus. mina olen majandusteadlane ise ja me ei saa rääkida mingist süvendamisest ja ühisturu süvendamisest ilma selleta, kui me pangandusliidu täielikult välja kujundame. see ei ole lihtsalt mõeldav. ja võib-olla on siin tehnilisi probleeme, mis tuleb lahendada, aga selgelt tuleb välja öelda, et peamine probleem on nagu ennegi see poliitiline suhtumine teatavate liikmesriikide poolt, kes on selle vastu. ja viimaseks tahaksin välja tuua äh, seoses ähm, eesmärkide seadmisega kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. siin räägime me õiglasest üleminekust, aga meil on vaja ka realistlikku üleminekut ja see, ma arvan, on parim lähenemisviis kõigile neile, tuleks seda öelda, kes Euroopa unistust jagavad. kui me nii ei tee, siis võivad tekkida uued probleemid teel meie ühise visiooni suunas, aitäh! aitäh! nüüd härra Bergeger Bundestagist, palun Saksamaalt. hea juhataja, daamid ja härrad, praegune euroala juhtimise struktuur on selline, et riiklikud lepingud on see, millel see põhineb, liikmesriikide vahel on lepinguid sõlmitud, mis justkui liidu äh, Eh, õigusaktidesse üle kantakse, seal me palume, et me oleksime ettevaatlikumad, eh, tõepoolest on vaja demokratiseerida neid protsesse, aga peame vaatama, milline on eh, liikmesriikide parlamentide roll, eriti mis puudutab maksude seadmist näiteks. mis puudutab neid nii-öelda two-pack'i ja six-pack'i, esimest ja teist majandusjuhtimise paketti, siis tuleb neid silmas pidada, kui me räägime Need loodi just selleks, et tulla toime kriisiga ja praegu tuleks ettevaatlikult, me arvame, eh, vaadata eh, rohelisi investeeringuid, selge on see, et reform tuleb läbi viia, tuleb ühtne eh, kaitsekord luua ja ühtne kriisilahendusfond, see on selge, aga tuleks ettevaatlikult vaadata eh, riigi eh, võlakirjade küsimust. kavandatud eh, euroala vahendid selleks, et see pikk süsteem luua, lähenemise ja konkurentsivõime toetusvahend, aga me peame vaatama, et kuidagi ei dubleeritaks siin struktuuri või toetust kakssada kaheksakümmend miljardit, seal oli välja toodud, et me peaksime küll struktuurireformideks rohkem vahendeid looma, aga see rahv-, riikidevaheline süsteem meie hinnangul majandusjuhtimiseks on piisav ja vaatame mõndasid aspekte, aga ka ettevaatlikult. Thank you very much, now Mr Bootsi. aitäh, nüüd Küprose kolleeg, palun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 rahandusalane ülesehitus on välja kujundatud selleks, et tulla toime majanduskriisiga, majanduskriisiga, mis äh, algas kahe tuhande kaheksandal aastal, nüüd aga tuleb struktuurid kohandada tänapäevasele olukorrale ja nendele ambitsioonikale, ambitsioonikatele eesmärkidele, mis on praegu oleme endale seadnud, sealses ka digiüleminekuga, meil on vaja rohkem läbipaistvust, me tahame tugevdada usaldusväärsust, kodanike usaldust ja me tahame, et et meie eelarvepoliitilised eeskirjad oleksid korralikud ja see on oluline eh, majandus- ja rahaliidu süvendamiseks ja laiendamiseks. aga otsustav on siinkohal eelkõige eh, see, et hoiuste tagamise skeem oleks õigesti loodud, see on oluline pangandusliidu lõplikuks väljakujundamiseks. jaa selle hoiuse tagamise skeemi väljakujundamine on tohutu olulisusega selleks, et kõiki hoiuseid tagada, hoolimata sellest, kus need on tehtud. sellega on võimalik selliseid paradoksaalseid äh, suundumusi takistada või pidurdada, mis Euroopa tasandil äh, praegu on tekkinud. tahaksin siin eriti kritiseerida seda, et eh, finantseeskirjad ja säästumeetmed, mis majanduspoliitikas on eh, praegu loodud, eh, neid me kõik kogesime omal nahal. Neid tahangi kritiseerida, mis puudutab nüüd veel kord seda hoiuse tagamise skeemi Eh, siis eh, seal eh, tuleb tegutseda teisiti, nii et võib-olla kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks lõpuks saame me selle loodud. aitäh. Markes, meie Euroopa Parlamendi saadik. aitäh. mina räägin portugali keeles, oma emakeeles. aitäh seoses selle tänase majandusjuhtimise konverentsiga tahaksin kõigepealt öelda seda, et mis puudutab eh, rahapoliitikat, kui see peaks Euroopa Liidu päästma, siis juhtub see ainult siis, kui majandusjuhtimise eeskirju piisavalt eh, kindlustatakse, nendest kinni peetakse. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks komisjon oma teatises teatas, Eh, tahetakse suurendada paindlikkust. Eh, praegune ECOFIN-i eesistuja ütles eh, samuti, et valuuta- ja rahapoliitikas tuleb võtta arvesse meie majanduskasvu ja tuleks hoida ka meie rahaasju sellises tervislikus korras. majanduskasv peaks olema midagi, mida silmas pidada meie innovatsiooni toetamisel selles suunas me praegu liigume. säästupoliitikat endiselt toetakse liikmesriikide majanduses, meil on vaja eeskirju selleks, et toetada investeeringuid, eelkõige rohelisi investeeringuid, meil on vaja sellist kuldset reeglit selleks, et et eh, rohelisi investeeringuid toetada, meil on vaja, et Euroopa poolaastas samuti oleks eh, kõik kaasavalt üles ehitatud niimoodi, et kestliku eh, arengu ja kestliku kasvu eesmärke samuti arvesse võetaks. meil on vaja suuremat paindlikkust, kui me räägime majanduskasvust, meil on vaja eeskirju, mis toetavad kontratsüklilisust, mitte protsüklilisust, nagu juba öeldud, ja meil on vaja seda, et et Euroopas stabiliseerimisvahendid eh, tõepoolest eh, aitaksid kaasa sellele, et me pangandusliidu lõplikult välja kujundame. räägiti siin erinevatest süsteemidest juba selleks ja siis minu viimane märkus eh, puudutab meie makromajanduslike tasakaalustamatuse menetluse korda on vaja vahendeid selleks, et et selle teemaga tegeleda samuti ja vajame lõpuks majandust, kus seda kõike arvesse võetakse. aitäh, siis Küprose kolleeg, palun. aitäh, ka mina räägin oma emakeelt. aitäh, meie praegune finantsraamistik, räägime praegu nende tingimuste üle läbi ja seal tuleks arvesse võtta meie vastupidavus, vastupidavusvõimet, seal tuleks seda suurendada ja tugevdada. aga nagu ennegi on teatavatel liikmesriikidel ka väljakutseid, mis on suuremad. Need üksikute liikmesriikide probleemid või nende ees seisvad väljakutsed tuleb samuti lahendada ja paraku nende lahendamiseks on loodud selliseid eeskirju, mis ei pea silmas läbipaistvuse põhimõtet, see tähendab seda, et kõiki eeskirju tuleks muuta lihtsamaks ja tuleks kohandada tänaste tingimustega. Euroopa Komisjon juba andis teada sellest, et avalikud kuulamised sel teemal korraldatakse selleks, et rääkida uuest eh, mitmeaastasest finantsraamistikust ja sellega seotud eh, rahalistest ja finantseesmärkidest, loodame, et sellel tulevad positiivsed eh, tulemused loodame, et seda on võimalik korraldada ja et sellega on võimalik kõike tänastele tingimustele kohandada, meie poliitikat ka eh, ülemaailmastumise ja eh, digitaalsega seoses eh, tuleb meie fiskaalpoliitikat kohandada ja riiklikud parlamendid saavad siin olla justkui katalüsaatoriks, kui neid samuti arvesse võtta. see kõik tuleks tõhusalt korraldada ja sellega oleks võimalik meie finantspoliitika juhtimist äh, muuta demokraatlikumaks. aitäh, härra Luigi Maratin Itaaliast nüüd. aitäh, paar äh, märkust kõigepealt PIK-i kohta, selle kohta, kuidas see praegu äh, välja kujuneb. mulle tundub, et Eh, see olukord tundub üha ohtlikum, tundub nagu selline hädaolukordade fond oleks midagi, mida liikmesriikidele luuakse, nagu struktuuri toetusfondid, see on iseenesest väga tore, aga Euroopa integreerimisel on vaja sellist stabiilimistoimingut eh, pigem. ja seda tuleks eh, rohkem praeguste rahastusvahenditega tegeleda, nagu Eh, see eh, töötuskindlustusskeem. Eh, ehk siis, kui pikki eesmärk on stabiliseerimisfunktsiooni euroala Euroopa Liidu riikide eelarvetes luua, siis peaksime arvesse võtma ka investeerimisega seotud kulutuse, nii et see ei ole võib-olla parim viis asümmeetriliste šokkidega toimetulekuga seoses stabiliseerimiseks. siis eh, tahtsin rääkida veel fiskaal mahukusest, aga räägin veel millestki olulisust, eh, olulisest, miks me ei räägi eh, tegelikkusest, miks me ei räägi meie riigi eh, võla piirmääradest, eh, mida riiklikud, eh, mida me räägime avaliku sektori võlad siis versus riigivõlad, võlakohustused, millised on varad, mis on turvalised ja vaatame ka erapankadega seoses seda küsimust. siis see väljundi lünk seal eelarve reeglites nii ex-ante kui ex-post poolelt me ei saa neid lubada mõlemat. nii et vaatame, milline on meie väliskulude tegelik, tegelik siis äh, alguskoht, kust need tulenevad. et äh, tõhusaid fiskaalreegleid oleks seal samuti vaja. aitäh, nüüd me rohkem sõnavõtukaarte vastu ei võta, muidu me kõigiga, kõiki kuulata ei saa. nüüd härra Tšertšenski Poolast, palun. Szanowny panie, szanowne panie przewodniczące dzisiejszych obrad. proua juhataja, daamid ja härrad. head volini-, äh, lugupeetud volinikud ja kolleegid. Poola pooldab reformide toetusprogrammi. nagu me toetame ka lähenemise konkurentsivõime eelarvelist toetusvahendit. me soovime äh, reforme rohkem toetada, eelkõige äh, euroala välise, väliste riikide puhul. väga oluline on toetada nende lähenemist euroala riikidega nende vahendite eelarvide puhul peaksime jääma nende ettepanekute piiresse, mis on pandi ette ähm, äh, mis pandi ette kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta detsembris, ehk siis seitse kolmele see suhe. ja meil oleks vaja tasakaalu ka euroala riikide ja euroalast välja jäävate riikide jaoks ette nähtud vahendite jaoks arvesse on vaja võtta ka ähm, paketi mõju individuaalsetele liikmesriikidele. Poola tervitab asjaolu, et äh, ette pandud lahendused on kooskõlas Euroopa poolaasta majandusjuhtimise põhimõtetega. Poola usub, et äh, kõik äh, uued tegevused peaksid äh, toetama lähenemist kogu Euroopa Liidus ja ka individuaalsetes liikmesriikides. see ei peaks süvendama olemasolevaid lõhesid Euroopa Liidus. suur tänu! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Di Fazio, kes on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportöör mi sono occupato, come lei ha... suur tänu. me oleme rääkinud äh, Euroopa poolaastat ja kestlikust äh, arengust, see on seotud väga paljude erinevate faktoritega, Euroopa poolaasta, see, millest me aru äh,, rääkima hakkame, on äärmiselt oluline instrument seda tuleb rõhutada. ja meie pikaajalised, pikaajaline strateegia peab suutma lahendada probleeme, mis tõstatuvad seoses rohelise kokkuleppe ja digiüleminekuga sest äh, nendel kahel äh, nähtusel on väga suur mõju äh, tööhõivele. ja seetõttu on vaja äh, et äh, juhtimine avalike investeeringute kaudu toimuks äh, tõhusalt. meil on vaja toetust nii avaliku kui erasektori investeeringutele ja erasektori investeeringutel on vaja avaliku sektori garantiisid väga, nagu on juba rõhutatud, on väga oluline ka see, et äh, stabiilsuse kasvupakt vaadatakse uuesti läbi ja me leiame, et on väga oluline, et äh, komisjon juba tegeleb nende küsimustega, väga huvitav oli kuulata äh, seda, mida ütles volinik Gentiloni, et eeskirju ei ole vaja teha mitte rangemaks või leebemaks, vaid need on vaja ümber kujundada selleks, et neil oleks ka oodatud mõju meie tulevikule. selle kõige valguses on väga oluline heita pilka Euroopa äh, sotsiaalsambale ja tagada ka see, et kodanikuühiskond saab siin oma rolli mängida läbi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kaudu äh, et nad saaksid täita oma konsultatiivset rolli. aga oluline on see, et äh, kodanikuühiskond saaks seda teha ka liikmesriikides, sest neil on siinkohal oluline roll mängida. aitäh! suur tänu, nüüd äh, proua Markes Euroopa Parlamendist. Ehm, e räägin portugali keeles, aitäh! tahaksin viidata järgnevale. räägiti erinevates eh, sõnavõttudes eh, juba Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide eh, debatis ja selles, kui oluline see on, see on tõepoolest tõsi, mul avanes juba võimalus taolises, taolisel koosolekul osaleda ja mulle tundub, et sellised arutelud ja sellised arvamuste vahetused on väga kasulikud, seal on võimalik rääkida ja pidada silmas seda, et meil on küll erinevad eh, vastutusvaldkonnad eh, või vastutusalad, aga põhimõtteliselt tehakse ikkagi sama asja Euroopa tasandil ja liikmesriikide tasandil. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal eh, aastal, kui oli Rooma lepingu aastapäev, räägiti sellest, et kui majandus- ja rahaliidu süvendamisest ei räägita, siis tema seda eh, sõnavõttu või järeldusi ei allkirjasta. me jälgisime neid arenguid eh, praegu või oleme seda teinud, me näeme, et eh, kogu see teema liigub edasi väga aeglaselt, nüüd milline on tänane olukord tegevuskava paika pandi mõnda aega tagasi selleks, et majandus- ja rahaliitu süvendada ja laiendada, siis meie roheleping ja majanduskasvu strateegia, kui roheleppes räägiti stabiilsus- ja majanduskasvu paktist, kui me tahame seda teha, siis on meil vaja üleminekuaega, see tähendab seda, et vajalik on suurem paindlikkus ja suurem paindlikkus tähendab seda, et et eh, on vaja ka komplekssemat süsteemi, samal ajal on meil vaja ka seda pakti lihtsustada, kuidas on võimalik eh, seda ühitada, kuidas on võimalik mõlemaga hakkama saada. suurem paindlikkus ja suurem lihtsustamine. Eh, lisaks sellele tahaksin rääkida mitmeaastasest finantsraamistikust, seal olen ma raportöör, eurorühma esindaja meile juba rääkis oma seisukohast, kuidas pikk vahendiga meie mitmeaastases finantsraamistikus tegeldakse. Itali. aitäh ja nüüd härra Pesko Itaaliast. suur tänu. sooviksin kõiki tänada, alustades teist proua Dinali ja soovin rõhutada ka seda, mida siin on mainitud juba oma vahendite ja finantsreformi kohta, ma arvan, et me peame äh, väga ettevaatlikult suhtuma sellesse, milline võib selle mõju olla erinevatele riikidele. selleks, et reforme rahastada, on vaja võib-olla leida muid kanaleid näiteks eurovõlakirjad nüüd ECB e ja rahanduspoliitika teemal. on tõsi, et äh, inflatsioon on tõesti olnud püsivalt madalal tasemel kuid eh, see on võib-olla mõjutanud ka teatud poliitikaid, seda mainis ka härra Panetta, ma arvan, et eh, need instrumendid, mida me kasutame selleks, et eh, rahalist baasi suurendada, ei ole veel jõudnud äh, päris äh, majandusse, Itaalia majandus näiteks põhineb just äh, mikro- ja väikeettevõtetel, mitte suurtel rahvusvahelistel ettevõtetel. ja äh, asjad ei äh,, ei ole veel läbi süsteemi äh, nende ettevõteteni jõudnud, seega võib-olla oleks vaja selles vallas veidi ambitsioonikamalt mõelda ma ei tea, kas see on ECB eesmärk, sest ma Äh, mõistan, et nad tegelevad madala inflatsioonimääraga, aga võib-olla oleks vaja siin ka tööhõive peale mõelda. ma sooviksin lisaks äh, mainida ka seda, et äh, hoiustajate rahade kasutamise kohta on meil olemas ka direktiiv, see on samuti väga tundlik teema. mida rangemalt selles vallas toimida, seda rohkem on probleeme kodanike jaoks me oleme siin arutanud ka äh, kapitaliturgude liitu, pangandusliitu, praegu on need väga trendikad teemad, kuid äh, Itaalias on üks konkreetne fond, mis rahastab äh, ettevõtteid ja sellega on probleem, sellega on palju probleeme. su Jordana. ja nüüd Itaalia, järgmine Itaalia kolleeg, palun. suur tänu, kaks kiiret küsimust minister Gualtieri, meie rahandusminister hiljuti äh, mainis äh, kohaldamisi ja kas te saaksite äkki anda ülevaate sellest, millised on tulemused seal kohal? Itaalias ja ka mujal Euroopas on meil äh, probleeme madala majanduskasvuga. enne hiljuti äh, lahvatanud Hiina kriisi, oli meil probleeme ka mm, eelm-, eelmise aasta viimases kvartalis. me oleme siin rääkinud ka väikeettevõtetest, VKE-dest, siin on öeldud, et me soovime toetada VKE-sid, aga aga me ei tunne selle raha lõhnaga, mida neile lubatakse, see ei jõua reaalmajandusse, mida te selles osas ette võtta soovite? nüüd äh, palun Malta kolleeg härra Mikalev, palun. Senora president, Nista. suur tänu. me võime küll oma valuuta konsolideerida, kuid äh, me ei suuda äh, siiski toime tulla erinevate väljakutsetega, mida me, mis valmistavad muret meie kodanikele Maltas arutame praegu äh, reservide loomist selleks, et väljakutsetega tulevikus toime tulla. me ei saa rääkida Euroopa põhimõtetest, kui solidaarsus äh, hõlmab ainult äh, rahalist mõõdet meie liikmesriik on üks Euroopa Liidu väiksemaid ja ma ootan sellist tulevikku, kus me ei halda ühiselt mitte ainult oma sääste, vaid ka oma elukvaliteeti. mina isiklikult ootan huviga rohelise kokkuleppe rakendamist ja ka sotsiaalsamba edasiarendamist. loodetavasti on selle kõige abil võimalik Euroopat tugevamaks muuta ja et meil on võimalik muuta ka seda, kuidas me äh, ettevõtlusega tegeleme ja kuidas rakendame oma sotsiaalpoliitikat, me ei tohi rohkem aega raisata, me peame äh, tegelema poliitikatega, mis äh, panevad meie kodanikud enda keskmesse. meil on vaja paindlikke fiskaalmehhanisme, mis võimaldavad riikides ühtses Euroopas edasi areneda, aitäh! Thank you very much, now give the floor to Miss. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Soomest, palun. Kiitos puheenjohtaja, puhun suomeksi. aitäh, mina räägin soome keeles. tõepoolest, tõsi on see, et et juhtimissüsteemi tuleb uuendada, aga tuleb võtta arvesse ka õigeid tegureid, neid tuleb mõõta, seda kõike tuleb teha mõistlikult, näiteks produktiivsuse valdkonnas tuleb kasvuteemasid uurida ja mis puudutab meie finantspoliitilisi eeskirju, siis väga selgelt peavad need olema kehtestatud. kui me räägime Majandus- ja Rahaliidust, kui me tahame seda päästa, siis kõik liikmesriigid peavad oma eelarveid eh, saavad suutma viia tasakaalu ja võlad, eh, eh, võlgasid vähendada. muidu on alternatiiv järgmine. kapitali kapitalinõudeid tuleb eh, järk-järgult suurendada. see on keerukas, keerukas on siin ühiselt vastutada, kuna riiklik otsustusvõime ei ole siis nii selge. mis puudutab reforme, eh, komisjonil oleks seal suurem võim, aga seeläbi oleks võimalik võimalik saavutada ka eesmärki, mis ei oleks muidu võimalikud, aga ma arvan, et me peaksime riikliku ja riiklikke kogusid, kes otsustavad, neile rohkem usaldust tagama, aitäh uh,! Giannaku Ma-, Mariori from... ja nüüd meie viimane kõneleja, Kreeka kolleeg, palun. kirja proedre uh.... aitäh! tänane koosolek on ilmselgelt kõigile osalejatele väga huvitav ja ma arvan, et ei ole võimalik majandus- ja rahaliitu süvendada ilma selleta, et me ühiselt eh, juhinduksime ühest juhtimisest Euroopa tasandil, selles olen ma veendunud ja hea meelega Eh, kuuleksin ka härra Dombrovskise ja Centeno vastust sellele kõigele, kuna Euroopa ruumis toimub dialoog eh, selles osas, kas oleks võimalik aluslepinguid muuta. loomulikult eh, on võimalik seda teha osaliselt, tuleb leida kesktee, tuleb võtta arvesse kodanike arvamusi ja tuleb kodaniku, kodanikega tõepoolest sisulist dialoogi pidada ja otsustava tähtsusega on seal see, et eh, poliitiliselt pannakse paika, mida me täpselt tahame saavutada. kas me tahame praegust seisukorda säilitada, olgugi et see on problemaatiline, või me tahame tõepoolest saavutada sellist eh, poliitikat, millega me midagi muudame, kus me võtame arvesse kodanike arvamusi, siis on meil vaja poliitilist juhtimist ja ainult sellisel viisil on võimalik tõepoolest eh, majandust elavdada, on võimalik eh, stabiilsus ja kasvupaketi lõpule viia, aitäh! Thank you very much, now suur tänu! nüüd annan sõna meie külalistele lühikesteks lõpumärkusteks ja kõigepealt saab sõna Zdravko Maric. palun. suur tänu, üritan teha lühidalt mis on küll väga raske pärast niivõrd viljakat ja konstruktiivset arutelu, kuulsime palju kommentaare ja ka küsimusi, väga raske on lühidalt neile kõigile vastata, aga praegu saan öelda nii, et äh, kindlasti oleme kõik äh, ühel meelel sellest, et äh, viimase kümne aasta kogemusest on palju õppida, fiskaaleeskirjad on väga palju muutunud ja neid on vaja veel muuta selleks, me pidime neid muutma selleks, et nii maailma kui ka Euroopa Liidu finantskriisiga võidelda Äh, riikidel on individuaalsed kogemused ja ka Euroopa Liidul tervikuna ja selle kõige alusel on selge, et meil on ühtset, vaja ühtset nägemust äh, fiskaaleeskirjade kohta, see on äh, loomulikult äärmiselt oluline, täna hommikul oli meil ECOFIN-i kohtumine, kus me ka algatasime selle arutelu, komisjon esitles enda nägemust, ka seal toimus väga viljakas arutelu ja me jätkame selle kõigega saime väga palju ähm, sisendit ähm, me kuulsime siin äh, nii Euroopa kui ka liikmesriikide parlamentide esindajalt, et ei ole mingisugust ühtset täiuslikku lähenemist, me peame mõtlema kasvu jätkusuutlikkusele, samuti tegelema majandusindikaatoritega ja samuti ei tohi unustada seda, et äh, asjad võivad väga kiiresti, väga ähm, palju muutuda, kuna meil on ka see kogemus olemas, seega suur tänu teile teie panuse eest, suur tänu, et te jätkuvalt tunnete huvi selle teema vastu. loodetavasti leiame kõik äh, äh, adekvaatsed järeldused, aga ka adekvaatsed meetmed ühiselt, suur tänu! aitäh ja nüüd palun Maarja Centeno. suur tänu ka mina tänan teid teie kommentaaride ja küsimuste eest, mul on suur rõõm täna siin olla ja hea meelega kuulasin teie küsimusi. üldiselt on kõik väga konstruktiivselt meele, meelestatud Euroopa ülest küsimuste osas. mõned küsimused puudutasid mind konkreetsemalt, üritan neile otsesemalt vastata ja siis teen üldisemad kokkuvõtvad märkused Ehm, esimene küsimus, tõepoolest äh, on tõsi, et läbipaistvus on äh, demokraatlike institutsioonide töös äh, määrava tähtsusega. ja see on sama tähtis kui täiendav integratsioon. viimastel aastatel oleme eurorühmas läbipaistvust suurendanud. eurorühmas oleme loonud dokumentide repositooriumi ja me otsustasime ka meie tegevuskavad avalikustada, meil on ka rohkem äh, teavet avalikustatud meie arutelude kohta, see kõik on meie veebilehel olemas. ja lisaks mainin ka seda, et me jätkuvalt enda läbipaistvuspoliitikat vaatame üle tulevikus ja oleme valmis seda täiendama. ECB läbipaistvuspoliitika on nüüd peaaegu kooskõlas teiste ähm, nõukogu formatsioonide omadega, eelkõige ECOFIN-i omaga, ja seda arendust jätkame ka edaspidi riigijuhtidel on õigus äh, piki ja ulatuse osas otsuseid vastu võtta ja see ei tohi äh, seda ei tohi laiendada teiste poliitikate arvelt selleks, et täita selle lähenemise konkurentsivõime toetamise eesmärke. suur tänu ja nüüd äh, Valdis Dombrovskis, palun suur tänu, proua juhataja ja äh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed. ma äh, vastan mõndele märkustele ja küsimustele. kõigepealt mõned küsimused Euroopa fiskaaleeskirjadele läbivaatamise kohta, six-packi ja two-packi läbivaatamine ja millised on võimalikud järgmised sammud. me mõtleme näiteks lihtsustamise peale Euroopa ähm, äh, Fiskaalnõukogu nõuannetele vastavalt äh, soovime edasi liikuda. ja üritame äh, pigem kulutuste peale liikuda indikaatorite asemel. ja samuti analüüsime seda, kuidas EL-i äh, fiskaaleeskirjad äh, saavad investeeringuid toetada, eelkõige digiülemineku ja ka rohelise kokkuleppe vallas. oluline on siinkohal leida õige sobiv tasakaal ja leida ka konsensus selles vallas. selleks, et kui me arutame järgmiseid samme, siis on meil ka teatud kindlus olemas selleks, et me ole, selles, et me osas, et me oleme tugevamas positsioonis kui varem. praegu toimub meil laialdane avalik konsultatsioon, juba eile toimus meil arutelu äh, eurorühmas, äh, täna toimus ka ECOFINis see arutelu ja nüüd praegu ka siin äh, ja kõik parlamendid ja muud sidusrühmad on igati teretulnud äh, meie avaliku konsultatsiooni raames tagasisidet anda. loodetavasti me aasta keskpunktiks ka jõuame sellega valmis. väga palju küsimusi tõstatati täna ka Majandus- ja Rahaliidu süvendamise kohta ja loomulikult äh, ma olen nõus sellega, et kapitaliturgude liit ja pangandusliit on siinkohal vaja lõpule viia, meil on vaja selleks kasutada ka erinevaid äh, instrumente, näiteks lähenemise konkurentsivõime vahend, ja komisjon äh, on igati valmis toetama seda tööd. samuti esitati küsimusi äh, mitmete euroala mm, struktuuride ja valitsuste vahelise olemuse kohta ja siinkohal samuti me soovime pigem ühenduse meetodi poole liikuda ja me soovime ka Euroopa stabiilsusmehhanismi tuua Euroopa Liidu õigusraamistikku. praegu liikmesriigid on valinud eh, valitsustevaheliste struktuuri koostöö tegemiseks, kuid ma arvan, et ajapikku peaksime liikuma siiski eh, ühenduse põhise meetodi poole samuti esitati küsimusi euroala võimaliku laienemise kohta, eelkõige Horvaatia kontekstis, ja praegu Ho-, Horvaatia kolleegidega tegeleme sellega, äh, et Horvaatia saaks äh, ERM-iga edukalt liituda, samuti võin öelda, et äh, need, äh, see tegevus, mida komisjon jälgib, äh, selles osas on Horvaatia igati tingimusi täitmas, Euroopa Keskpank samuti jälgib teatud tingimuste täitmist, näiteks pangandussüsteemi teatud aspekte ja ECB annab selle kohta ülevaate peatselt komisjoni poolt saan teile kinnitada, et euroala laienemine peab olema avatud ja eeskirjade põhine protsess ja meie igati tervitame seda, et liikmesriigid teevad tööd selle nimel, et euroalaga liituda ja toetame neid selles, suur tänu! aitäh ja nüüd Paolo Gentiloni, palun uh,! Thank you, madam! suur aitäh, proua juhataja, paar-kolm punkti. üks on see, et äh, loomulikult me peame jätkuvalt pöörama tähelepanu majanduse väliskeskkonnale, äh, selleks, et vähendada riske ja tagada meie fiskaalpoliitika koordineerimine. me kõik teame, et meil on kakskümmend seitse erinevat fiskaalpoliitikat, aga me mm, peaksime siin olema teadlikud ka sellest asjaolust, et isegi kuigi me oleme juba päris palju saavutanud selles vallas, aga ilma veelgi tugevama ko-, koordineerimiseta me ei saavuta seda, et meie rahanduspoliitika peaks vastu ka keerukamatele situatsioonidele, nüüd teine punkt. küsiti ESM-i kohta, jah, meil on üldine kokkulepe ESM-i osas olevas, olemas, aga läbirääkimised toimuvad veel mitmete üksikasjade või teisese tähtsusega tegurite osas ja need arutelud jätkuvad Mario Centano juhtimisel. ja kolmandaks ja viimane punkt on see ka, mis ma tahan välja tuua, on see, et jah, meil on erinevad seisukohad, meil on erinevad seisukohad väga paljude valikute osas. kui ma kuulen asja, kuulen väidet, et et et äh, Rahandusliidu loomine liigub väga aeglaselt. Mm, tõsi meil on selle protsessi käigus terve hulk keerukusi, aga peamiselt on see liikumine nii aeglane ikkagi sellepärast, et meil on väga palju poliitilisi erinevusi. poliitilised erinevused äh, puudutavad kõiki arutelusid, ka majandusliku ülevaate arutelu, ikka poliitilised erinevused on olemas. kuidas oleks võimalik omavahel segada äh, lihtsamaid lahendusi keerukamatega, ega see ei ole sugugi niisama lihtne. minu poolt ainukene sõnum, mille ma tahan edastada eelkõige just rahvusparlamentidele, on see, et et selleks, et nende keerukustega toime tulla, vajavad ka Euroopa institutsioonid poliitilist koostööd rahvusparlamentidega, siin ei ole mingisuguseid tehnilisi lahendusi, neid probleeme ei saa lahendada ilma meie meile avaldatava poliitilise surveta, ilma poliitilise osalemiseta ja seetõttu on see tänane parlamentaarne nädal veel eriti teretulnud, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Fabio Panetta, aitäh! Äh, proua juhataja aga kõigepealt aitäh, et me oleme saanud täna seda arutelud sii-, arutelu siin pidada, väga paljud kommentaarid olid väga huvitavad, kuna meil ei ole aega, siis ma ei saa päris iga küsimust kommenteerida, aga ma üritan rõhutada neid küsimusi, mis on olulisema tähtsusega. terve hulk kommentaare puudutasid äh, kapitaliturgude liitu ja pangandusliitu. see on väga oluline, need on minu arust ka kõige olulisemad tegurid, mis aitavad meil parandada üldist rahaturgude olukorda, suurendada ja parandada seal konkurentsi ja nii edasi ning äh, parandada kõikvõimalikke finantstingimusi, need on asjad, mida nimetasid üsna paljud äh, sõnavõtjad, lisaks nimetati ka seda, et meil on tarvis lõplikult äh, valmis saada ühtne turg ja muidugi, kui me pangandusliidu saame lõpetatud ja kapitaliturgude liidu, siis erinevate riikide ettevõtted saavad võrdse juurdepääsu eh, kogu Euroopa Liidu rahaturgudele. see on olulise tähtsusega ka Euroopa Keskpanga tegevuse jaoks, sellepärast et sügavam majandus- ja rahaliik parandab ka Euroop-, euroala üldist vastupanuvõimet rahanduslike šokkidele ja parandab ka Euroopa Keskpanga üldist olukorda, sellepärast et on loodud paremad eh, tingimused riskide jagamiseks ja majanduspoliitika rakendamiseks mm,. kui ma ei eksi, siis selles kuus avaldati ülevaade läbipaistvama pangandusjärelevalve kohta, see on minu arvates äärmiselt teretulnud areng. see on kahtlemata midagi niisugust, mis on väga-väga olulise tähtsusega selleks, et et leevendada erinevusi pankade vahel, aga pikas perspektiivis saab seda ikkagi ainult riikliku rahanduse vahenditega teha. kommenteerita-, kommenteeriti ka vajadust parandada väike, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete finantstingimusi. kui te vaatate rahastamise kulusid ja nende kohta tehtud graafikuid ning pangandusreegleid, mis käsitlevad eelkõige just VKE-sid, siis te tegelikult näete, et alates juba keskpanga standard rahanduspoliitikast on vähenenud oluliselt Aha loomulikult ei saa oodata, et uus poliitika otsekohe lahendab kõik probleemid, hakatakse andma rohkem laenusid ja nii edasi. siin on ikkagi väga-väga palju erinevaid äh, nõudeid, aga tuleks vaadata mitte niivõrd pangalaenude dünaamikat, mis üldiselt on paranemas, aga tuleks pigem vaadata seda, mis oleks juhtunud, kui Euroopa Keskpank ei oleks käivitanud oma ebastandardseid laienemismeetmeid, loomulikult oleks olukord olnud oluliselt hullem. pankade maksujõulisus on paranenud sest et euroalal on see seotud peamiselt paremate majandustingimustega, majanduskasv on paranemas ja stabiliseerumas, ta on küll siiski jätkuvalt aeglane on järel veel siin ja seal äh, keerukusi ja nõrgemaid kohti ning nendega tuleb üldiselt tegeleda üld, üldisemate poliitiliste sekkumistega. see oleks minu poolt kõik, aitäh! suur aitäh! ja nüüd ma annan sõnajärje üle Gortšana Peritšile, et ta saaks tänase koosviibimise kokku võtta ma sooviksin tänada kõiki teid, kes te osalesite. Horvaatia seisukoht sellest te,, selle teema osas ja mida Horvaatia soovib, Horvaatia soovib, et euroala laieneks niimoodi, et ka Horvaatia saaks liikmeks. ja loomu-, sest et me soovime äh, jagada ka seda Euroopa ühtsuse osa, nagu kõiki teisi. kõik see, mida Euroopa Liit on siiamaani loonud, need on uued institutsioonid e, erinevad üleminekud pangandusjärelevalve osas Euroopa Liidu tasandil, see tähendab ka Euroopa Liidu ja Euroopa Rahaliidu halduse laienemist, pangandusliidu lõplik valmimine see ei ole veel läp-, lõplikult valmis. aga meil on vaja, et pangandusliit saaks lõplikult valmis. see peab olema tagatud ühtse hoiuste tagamissüsteemiga ja teiste riskivähendusmeetmetega. pangandusliidus hoiuste kinnita, kindlustamine peab toimuma Euroopa Liidu tasandil ja täpselt seesama kehtib ka muude pangandusmehhanismide kohta. kolleegid nimetasid ka ohtusid, mis seonduvad krüptorahaga. Need on kõik niisugused riskid, mida tuleb analüüsida ja kasvatada usaldust kogu Euroopa Liidu rahandussüsteemi vastu. ma tänan teid kõiki osalemast, ma sooviksin tänase sessiooni lõpetada, selle sessiooni, mis kandis siis pealkirja Euroopa mahan-, majandus- ja rahaliidu laiendamine. kõikidele meenutuseks, et see arutelu jätkub EKON komisjonis, see algab viieteistkümne minuti pärast ja seal me räägime rahvusvahelisest rahan- äh,, maksusüsteemist ja veel mõningatest muudest teemadest. suur aitäh ja kohtume hiljem!